Cominciamo la nostra riunione. Al solito avverto, per il rispetto del diritto alla e riservatezza, che la riunione sarà filmata e trasmessa i mis puudutab äh, eraelu puutumatust, siis juhin teie tähelepanu sellele, et meie tänast koosolekut näidatakse äh, nii helis kui pildis ka läbi interneti päevakorrad on teile kätte jagatud, me juba rääkisime sellest viieteistkümnendal novembril. ja täna kavatseme töötada koosoleku, komisjoni koosoleku raames kuni kella viieni. kas teil on midagi öelda, härra Martin? ei. ja kell seit-, seitseteist algab meie koordinaatorite koosolek, nii et äh, Põhiseaduse Komisjoni koosolek kestab ainult kaks tundi, koordinaatorite koosolekutel räägime väga tähtsatest teemadest ja ka äh, võimalikust aluslepingu reformist. ma eeldan, et meie päevakord on äh, vastu võetud, nüüd oleme jõudnud juhataja teadaannete juurde, kolleeg Messerschmidt on juhtinud meie tähelepanu sellele, et Jüri komisjon, kus äh, tema on äh, raportöör, variraportöör, reformide küsimus, on äh, Wallisi äh, raporti märtsi lükanud ja ja ka meie saame selle töö siis äh, arvamuse edasi lükata ja äh, kahekümne kuues jaanuar äh, kaks tuhat kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kas teile sobib nii? jah, väga hea, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis äh, nii teemegi. ja siis juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et proua Rihtneli taotlusel kes on äh, Hefneri ja Mendeste Vigoga asjades kokku leppinud, äh, on alustatud äh, uurimust juriidiliste probleemide üle, millele on juhtinud tähelepanu Euroopa Kohus. ja raportit meil selle kohta ei ole, see on alles tulemas. kolleeg Gvaltieri on siiapoole teel, kuid ta on pisut hiljaks jäänud ja seetõttu palus ta, kui meil on võimalik, lükata arutelu TAFi äh, raporti üle, mis käsitleb ähm, liikmete valimist äh, käsitlevat akti edasi, kui kõik on sellega nõus äh, ja kui kolleeg äh, härra Tahv on sellega nõus, siis lükkaksime selle pisut edasi, ähm, küll tänaseks, aga siiski pisut edasi ja alustaksime teiste päevakorrapunktidega. näiteks protokoll, protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga. mis puudutab Iirit, siis äh, raportööriks on Mendes de Vigo, ta on teel siiapoole, aga ta on ka paraku hiljaks jäämas, nii et ka selle päevakorrapunkti lükkame edasi. Äh, härra Tahv, äh, nagu alati, on äh, punkti pealt õigel hetkel kohal, isegi tegelikult varem, kui koosolek pihta hakkab, nii et võib-olla siis võiksime asuda päevakorrapunkti number kuus kallale, mis on tema raport protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes äh, konsultatsioon. ja ka punkt number seitse käsitleb sedasama teemat, aga tegemist on heakskiitmisega, ehk siis Tšehhi Vabariik, Tšehhi Vabariigi valitsus on esitanud taotluse äh, Lissaboni äh, lepingu lisaprotokolli kohta ja meilt on palutud meie arvamust. ja ja härra Tahv, kas sa sooviksid tutvustada neid kahte päevakorrapunkti, mis on omavahel seotud? palun um,. <clears throat> Uh, uh, härra esimees. tere pärastlõunat kõigile need kaks päevakorrapunkti, mille kohta Euroopa Parlament peab äh, oma otsuse langetama, on kõigepealt äh, sisuline arvamus äh, Tšehhi taotluse kohta. Tšehhi Vabariik on esitanud taotluse lepingut muuta, Lissaboni lepingut muuta ning teiseks me peaksime langetama otsuse, kas äh, on vaja kokku kutsuda konvent. ja võib-olla võiksingi rääkida kõigepealt sellest teisest äh, punktist. minu järeldus on, et äh, konventi kokku kutsuda pole vaja selleks, et äh, selle küsimuse üle arutleda. aga mis puudutab Tšehhi taotlust sisuliselt, siis äh, minu suhtumine on märkimisväärselt kriitilisem, minu järeldus oleks, et me peaksime me peaksime äh, nõukogul soovitama Tšehhi äh, taotlust äh, mitte heaks kiita. seda osaliselt sellepärast, et protokoll number kolmkümmend, mis praegusel hetkel kehtib ainult Ühendkuningriigi ja Poola kohta selle protokolli mõju äh, tegelikult seisneb hoopis õigusliku ebakindluse äh, tekitamises äh, ja poliitilise segaduse tekitamises. ja kui kolmas riik selle protokolliga liituks, ei muutuks midagi paremaks. sellega tekib äh, olukord, kus laiendatakse võimalikku, äh, võimalikku erandit hartast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 vigane. Ühendkuningriigi, kuningriigid arvasid, et Ühendkuningriik arvas, et tegemist on mm, üldise loobumisega hartast, aga sellise suhtumine on nüüd seatud küsimärgi alla nii äh, Briti kui juristide poolt kui ka Luksemburgi, Luksemburgis paikneva Euroopa Kohtu poolt Poola omaaegne otsus protokolliga liituda langetati üsna vastuolulistel põhjustel. Poola kohtud on otsustanud seda otsust täielikult ignoreerida ning Poolas leiab praegu aset arutelu selle üle, kas Poola ei peaks mitte sellest protokollist äh, taganema. käisin äh, reedel Prahas ja selgitasin äh, ka oma arutelude ja läbirääkimiste tulemusi seletuskirjas. Tšehhi Vabariigi valitsus soovib taotluse esitamist, esitamise juurde kindlaks jääda, sellepärast et kui Euroopa Nõukogu Topoláneki valitsusele antud lubadusi, lubadustest taganeks, Äh, kindlasti järgneks sellele ka avaliku arvamuse reaktsioon. ja teiseks, mõned avaldasid ka kartust, et kui Tšehhi Vabariik nüüd meelt muudaks ja taotlusest loobuks, siis äh, jääks Tšehhi Vabariigist mulje, kui äh, liiga kerglasest Euroopa Liidu koostööpartnerist. ja mina isiklikult leian, et kui Tšehhi Vabariik äh, otsustaks äh, taotlusest loobuda, siis otse vastupidi, koheldaks neid üüratu austusega ning see oleks kõigi jaoks suur kergendus Tšehhi parlament, Tšehhi parlamendis on äh, sellised lood, et äh, on täiesti selge, et äh, enamust protokolli ratifitseerimiseks ei ole võimalik saavutada, nii et tegelikult võib tegemist olla üsnagi pikaajalise protsessiga ja ratifitseerimisprotsessiga ja äh, parlament äh, võib lõppkokkuvõttes äh, keelduda selle ratifitseerimisest. ning sellele lisandub veel ka kohtud, kohtute küsimus Tšehhi kohus äh, näeb võimalust, et, et langetakse mingid otsused ka, ka selle taotluse blokeerimiseks. see hirm, et Tšehhi protokoll ühel või teisel moel tagaks äh, Benesi dekreetide küsimuse rahulejätmist ma arvan, et see pole siin pädev. Tšehhi õigus, Euroopa õigus, rahvusvaheline õigus on äh, Benesi dekreetide küsimuse juba Tšehhi Euroopa Liiduga liitumise protsessi käigus lõplikult äh, määratlenud. kuivõrd Euroopa Parlament on äh, harta kirglik kaitsja ning äh, meie peaksime seda harta terviklikkust ja täielikku kohaldamist vastavalt aluslepingule toetama. seetõttu äh, mina olen selle vastu, et me korraldame valitsustevahelise konverentsi selle küsimuse käsitlemiseks meilt soovitakse ainult äh, arvamust, me ei saa seda iseenesest, äh, seda protsessi iseenesest takistada. kuid äh, pean ütlema, et kõik erakonnad, kellega reedel Prahas kõnelesin, soovisid, et parlament selles küsimuses arvamust avaldaks kuivõrd äh, Tšehhi parlamendi äh, seisukohad ja valitsuse seisukohad äh, vajavad veel selgitamist. kodanikuvabaduste komisjon peab koostama selle küsimuse kohta ka oma arvamuse, see saab olema tõenäoliselt huvitav, oodakem see ära, enne kui hääletama asume aga minu ettepanek oleks, et lähtuksime järgmisest äh, ajakavast. hääletame, plaanime hääletuse jaanuarikuisele koosolekule ja täiskogusse läheks, äh, see toimiks sellisel juhul veebruaris. ning me jõuaksime selle asjaga ühele poole enne kui asjakohane ülemkogu märtsis kokku tuleb. ja otsustab, kas selle asjaga minnakse edasi või mitte. ja selguse mõttes jagan teile järgmise paari päeva jooksul ka veel täiendava seletuskirja et te saaksite põhjalikult tutvuda minu Prahas aset leidnud läbirääkimiste sisuga. ja ma arvan, et ülejäänud äh, arvamus on, äh, või ülejäänud raport äh, räägib iseenda eest. aitäh! ma olen saanud mitmeid sõnasoove juba. härra Portsalu, oota. jah, palun. tere pärastlõunat, kolleegid. alustuseks soovin tänada härra Tahvi tema ekspertiisi ning tema väga põhjaliku lähenemise eest antud küsimusele. olen Tšehhi Vabariigist ning sooviksin siin lisada mõned detailid, kirjeldamaks seda, mis ennetas kogu seda protsessi Äh, olen nõus, et me ei peaks kokku kutsuma konventi ning sellepärast, et see on äh, väga väike asi ning äh, konvendid on mõeldud siiski suuremate asjade jaoks. ning olen nõus ka sellega, et me peaksime selle sihitaotluse tagasi lükkama. nüüd, mis puudutab ajalugu, siis ajal, kui käis Lissaboni lepingu ratifitseerimine, olin mina Tšehhi parlamendi liige ning hääletasin Lissaboni lepingu poolt ilma mingisuguste lisatingimusteta ning äh, samasugune hääletustulemus oli ka senatis. alles hiljem tekkis taotlus lisaprotokolli äh, saavutamiseks ning seda protokolli ei arutatud kunagi mitte üheski Briti, Tšehhi parlamendi kojas ning äh, küsimus on siis selles, kas see taotlus on vastavuses Tšehhi põhiseadusega, seda ei analüüsitud, seetõttu ei saa ma öelda, kas see oli seda või mitte. siis otsustas äh, valitsus äh, protokolli esitada ning Tšehhi senat parlament tegi resolutsiooni, mis nõudis, et valitsus sellest taotlusest loobuks. see tähendab seda, et Tšehhi senat pooldas seda lahendust, et Tšehhi erandi taotlus tagasi võetaks. kahjuks aga Äh, ei konsulteerinud äh, Tšehhi valitsus parlamendiga ja jätkas oma tegevust, seetõttu ei ole ka teada, milline on arvamus äh, parlamendi erikodades. lühikokkuvõttes kõigest sellest on järgnev. mina arvan, et me peaksime peatama selle protsessi ning äh, küsima Tšehhi parlamendist, kuivõrd tõenäoline on sellise taotluse ratifitseerimine. ja sellise asja lubamine nõukogu poolt, aga samas see, et seda ei ratifitseeritaks Tšehhi Vabariigis, see ei oleks küll soovitav lahendus. aitäh, härra Brons, palun! aitäh! Äh, mina sain aru siis, kui Tšehhi Vabariik Lissaboni lepingu sõlmis, äh, allkirjastas, äh, et see toimus tingimusel, et neil oli, oleks teistsugune suhe hartaga kui see, mis on kahekümne neljal riigil. ma ei ole kasutanud seda sõna erandid, opt-out, sellepärast et sain eelmine kord äh, õiendada, sellepärast et ma seda kasutan, sest et ma ei tea, kas Tšehhi vastet sellele opt-out'ile kunagi kasutati, aga vähemalt press on seda niimoodi kirjeldanud. kui Tšehhi Vabariik soovib äh, jätkata selle taotlusega, siis äh, minu arvates näiteks see Euroopa Liidu poolt usalduse puudumist, kui me selle tagasi lükkame, sest et meie ei saa tšehhidele öelda, milline võiks olla nende arvamus, tšehhid peavad seda ise otsustama. Ühendkuningriigi suhe hartaga äh, seda kindlasti on Briti valitsus kirjeldanud kui opt-out'i, kui erandit. Äh, härra Tahv on öelnud, et et kuigi ta ütle, on nõus, et Briti valitsus kasutas sõna opt-out, ei ole see siiski opt-out. Äh, selle kohta on äh, ka raportis asju kirjas, aga ilmselt te siiski olete nõus, et Briti kohtud äh, Äh, teatud määral on kuidagi takistatud äh, selles, et nad äh, ei saa seda rakendada juhtumite puhul, mis puudutavad indiviidide õigusi, ilmselt olen teist nüüd õigesti aru saanud, see jätab lahtiseks küsimuse, kas Suurbritannia riigina, kas neid saab kohtusse viia, kui nende põhiõigus ei ole sellega vastavuses Eh, mis iganes on vastus eh, sellele küsimusele, siis vastust igatahes vaja on, me ei saa lubada seda, et meil oleks olukord, kus eh, suhe kahe või kolme riigi ning olulise dokumendi vahel nagu harta on ebaselge. me peame leidma vastuse ja me vähemalt peame teada saama, kus me hetkel oleme. me ei saa sellises olulises küsimuses olla ebakindlal seisukohal, aitäh. <laughs> suur tänu, räägin täna taani keelt. ja ma pean ütlema, et äh, omalt poolt on mul väga raske näha äh, selle protokolli juriidilist äh, väärtust. pean siin siis silmas seda Ühendkuningriigi ja Poola protokolli, üsna selge on hartast, et Euroopa Liidu õiguse öö, reguleerimisala see, sellega ei laiendata ja siis on kasutatud protokolli selleks, et äh, kuidagi kõrvale äh, äh, hiilida otsesest rakendamisest, aga, aga ma ei näe sellel mingisugust juriidilist väärtust. aga see selleks, leian siiski, et me peame austama liikmesriikide õigust seada nõudeid, esitada oma nõudmisi ratifitseerimistele liikmesriigid oma äh, liikmesriigi poliitilise protsessi käigus äh, otsustavad, millised äh, tingimused nemad uuele aluslepingule esitavad ja minu meelest oleks väga hulljulge meie poolt parlamendina sekkuda poliitilistesse aruteludesse mis on olnud äh, liikmesriigi äh, poliitiliste otsuste aluseks. kui Tšehhi valitsus või Tšehhi Vabariik äh, või, või, või Tšehhi valitsus või ükskõik milline teine poliitiline pädev organ on otsustanud esitada taotluse sellise protokolli kohta, siis mingi teine parlament, meie parlament ei saa olla teisel teise seisukohal, nii nagu Tšehhi kolleeg on öelnud, võime loomulikult pöörduda Tšehhi parlamendi, Tšehhi senati, valitsuse, presidendi või kelle iganes poole ja küsida, kas te, nad soovivad selle taotluse juurde siiski kindlaks jääda, aga kui liikmesriik soovib selle protokolli, selle taotluse juurde kindlaks jääda, mis puudutab aluslepingut, Lissaboni lepingut, selles sisalduvat hartat, siis ma leian, et meest on, meist on liiga julge sellele vastu astuda, me ei saa poliitilistesse aruteludesse ja otsustesse, liikmesriigi sisestesse aruteludesse sekkuda. Tšehhi poliitilised äh, instantsid äh, peavad otsustama selle üle, kas nad soovivad seda taotlust esitada ja selle taotluse juurde kindlaks jääda või mitte ja kui nad soovivad, siis äh, me peame sellega leppima. annan, onorevole Annale la parola. Thank you, Mr Chairman, I härra Hännan suur tänu, härra esimees, ma nõustun Mordani poolt öelduga siin on küsimus ka heas usus. kui te arvate, et olete dokumendile alla kirjutanud vastastikuse mõistmise põhimõttel ja kui seda mõistmist on nüüd muudetud, seda tõlgendust, siis see õõnestab tervet süsteemi. britid arvasid, et nad kirjutasid Maastrichti lepingule alla nii, et oli selge erand ka tööaja direktiivi jaoks. tuli välja, et nii ei ole. niisiis, me peame usaldama liikmesriike Äh, liikmesriike täpselt, mitte otseselt äh, neid äh, rahvasaadikuid, kes neid riike esindavad. siin on ju ka teistsuguseid arvamusi, keegi ei ole ju vastu põhiõiguste harta põhimõtetele. ma arvan, et siin kojas ei ole ühtegi inimest, kes oleks sõnavabaduse vastu näiteks. probleemiks on see demokraatlik küsimus, kas seda tõlgendab keegi demokraatlikult äh, valitud inimene või mitte. sellist juttu aeti ka Ida-Saksamaal ja Nõukogude Liidus. aga inimesed seal ju mõistlid, et õigused, mis on paberi peal kirjas, on mõttetud, kui neid ei täideta ning äh, keegi rahva ees aru ei anna. Euroopa Liidus, jumal jumal tänatud, meil ei ole probleeme vabaduste tohutu rikkumisega, kus konfiskeeritakse varasid või deporteeritakse inimesi, aga demokraatia defitsiit on probleem. inimesed arvavad, et äh, ükskõik, kuidas hääletada, sellest midagi ei muutu ning äh, võim läheb järjest ära valitud inimestelt äh, funktsionääridele. ja kui me tõlgendamise viime vastutavate poliitikute käest ametnike kätte, juristide kätte, siis see süvendab probleemi. suur tänu, järgmisena härra Mendes de Vigo. suur aitäh, härra esimees, suur tänu ka härra Tahvile vaimustava ettekande eest. mis puudutab seda protokolli põhiõiguste harta kohandamisest Tšehhi Vabariigis siin tundub olevat kaks probleemi kõigepealt. esiteks, mis on selle kõne all oleva protokolli tegelik väärtus, seda üritas selgitada ka härra Tahv minu meelest. tõsiasi on ju see, et sageli tulevad poliitikud välja lihtsustatud avaldustega selle kohta, kuidas olu-, milline olukord täpselt on. ma nõustun härra Tahviga selles, et et protokoll ei sisalda eh, erandivõimalust, vahel küll mõned poliitikud niimoodi seletavad asja, aga selge on see, et opt-out'ist siin rääkida ei saa. nagu ka rääkis härra Messerschmidt, siis liikmesriigid peavad otseselt seda kohaldama. artikkel viiskümmend üks, selle pani kirja Roman Herzog ning see lõi raamistiku kogu antud temaatikaks. sellega jõuan ma järgmise küsimuse juurde, siin ma nõustun härra Pronsiga. on oluline selgitada asju korrektselt. ei ole ju mõtet äh, selles, kui Euroopa kodanikud mõistavad kirja pandud hoopis valesti. härra Tahv peakski selgitama, milline on selle dokumendi õiguslik väärtus ning kui ta suudab seda teha, siis kõik võidavad. ning sellega jõuan ma järgmise aspekti juurde härra Tafi raporti juures, see, see selgitab täpselt, mida protokoll number kolmkümmend tähendab. üks eraldi probleem, millega me tegelikult peame ka tegelema, puudutab selle protokolli laiendamist, kohaldamist Tšehhi vabariigis me kõik teame, mis toimus Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsessi käigus. see oli viimane tingimus, äh, mille, mis pidi täitma äh, ennem kui Tšehhi president dokumendile alla kirjutas. aga nüüd tundub mulle, et meil on tegemist poliitilise pigem poliitilise probleemiga. siin võib täheldada mitmeid paradokse, nagu rääkis ka meie sotsiaaldemokraadist saadik. aga kui nüüd mõelda, et nõukogu peab täitma oma kohustused, ta on võtnud kohustused ka Tšehhi Vabariigi ees juba mõnda aega tagasi, aga mõte oli siin ju selles, et Tšehhi Vabariigi sooviavaldust ei kaasata ennem, kui nõukogu on oma kohustused täitnud. see on samasugune nagu see Iiri probleemgi reeglites on kirjas ka, et parlamendiga peab siin konsulteerima ning meie peame avaldama ka oma arvamuse. nii, nüüd minu küsimus härra Tahvile, see võib kõlada retoorilisena, on järgmine. härra Tahv, mis juhtub siis, kui parlament ütleb, et ta on sellele ettepanekule vastu? kas Euroopa Nõukogu jätkab selle protsessiga? see on huvitav aspekt. kui Euroopa Parlament ütleb ei, kas siis Euroopa Nõukogu saab jätkata või mitte? ma küsin seda härra Tahvilt, sest tema loomulikult on meil õigusekspert. ma olen kindel, et tema hallid ajurakud saavad selle tööga väga hästi hakkama. veel üks asi, mida tuleb mõelda. me kuulsime härra Tahvilt ka ja, ja meie sotsialistist kolleegilt ka seda, et pärast seda, kui Tšehhi Vabariigi, et kuna Tšehhi Vabariigi mõlemad äh, kojad parlamendis peavad dokumendi ratifitseerima, siis see võib tekitada probleeme, sest senatis ei pruugi see läbi minna. võttes arvesse, et meil on kriis, ja me üritame siin oma probleeme lahendada ning kui siis keegi ütleb, et äh, ta on veendunud, et äh, on olemas enamus rati-, ratifitseerimise vastu, siis on mõttetu seda protsessi üldse algatada. ma ei tea, on, seda on võimatu kodanikele seletada, me alustame ratifitseerimisprotsessi, kus ratifitseerima peavad kakskümmend seitse parlamenti ja me oleme kindlad, et see läheb läbi, aga, aga siis selgub, et Tšehhi Vabariigi parlament hääletab vastu, seda on väga raske selgitada ja sellega jõuan ma veel ühe küsimuse juurde, nimelt vetod ja ühehäälsuse nõue. see on hea näide selliste protsesside perverssusest. Need, kes kaitsevad vetosid, kaitsevad neid sellepärast, et nad äh, saaksid siis vetostada küsimusi, mille, mis neile ei meeldi. aga kui see jagada kahekümne seitsme ri-, liikmesriigi peale laiali, siis kõik võivad veto, veto peale panna kõigile teistele suvaline Euroopa liikmesriigi parlament võib esitada veto. sellega jõuan me, jõuan ma selle juurde, et kas tuleks üle vaadata alusleping, CDU Saksamaal juba arutab neid asju, me võime seda ka pressist lugeda. me peame aga olema ettevaatlikult ning kasutama tervet mõistust. me peame mõtlema selle üle, kas meil on võimalus leida mingisugune alternatiivne viis aluslepingute ratifitseerimiseks peale ühehäälsuse. ühehäälsuse küsimus on kahepoolne, ühelt poolt on ta loomulikult hea inimõi-, õiguste kaitseinstrument, aga ta töötab ka vastupidi. me peame siin ju töötama kõik koos ning kiiresti ning sageli äh, sellisel puhul ühehäälsuse põhimõte on takistuseks. suur tänu, härra Mendes de Vigo. härra Carreiro, tema peaks olema viimane sõnasoovija. suur tänu, härra esimees. kindlasti kõik inimesed siin panid tähele, kui entusiastlik härra Mendes de Vigo on see, kui te ei, veel ei tea, siis see eh, antropoloogiline entusiasm tuleneb eh, Hispaania valimistulemustest, ma õnnitlen teda ja tema parteid valimistulemuste puhul. Nad napilt võitsid sotsialiste, aga selle tulemusena mina oma kõnes ei saa eriti palju enam manööverdada. ta rääkis aluslepingutest probleemi algpõhjustest ning problemaatiline on loomulikult ka Tšehhi Vabariigi siseolukord. kolmas probleem on see negatiivne side selle teema ning Horvaatia liitumislepingu vahel. me ju kõik mõistame, et ühe Euroopa Liidu liikmesriigi president oli äh, äh, pidurdas äh, seda, et Lissaboni leping ratifitseeritaks liikmesriigi parlamendis ning see lükkas edasi ka Lissaboni lep-, lepingu jõustumist. ta pida-, pidas paar üsna segast kõnet, kus ta väitis, et te peate mulle kõigepealt teatud asjades vastu tulema, ennem kui ma alla kirjutan. tema äh, kõnede toon oli sügavalt Euroopa-vaenulik. ta rääkis väid-, väidetavatest inimeste õigustest ning Euroopa ajaloost, Euroopa Liit loomulikult loodi selleks, et, et ajaloo mustad intsidendid enam, enam ei korduks kogu see problemaatika on seotud ka segase olukorraga Tšehhi parlamendi mõlemas kojas, mõlemad kojad peavad ju dokumendi ratifitseerima nagu mitmed kõnelejad on öelnud, siis Tšehhi senati enamuse esindaja siin parlamendis ühel koosolekul ütles, et Tšehhi pidurdab täielikult protsessi edenemist. meie alustasime siin neid arutelusid parlamendis, kuna Tšehhi Vabariik soovis meilt seda, aga nüüd Tšehhi Vabariik pidurdab protsessi ise. ning kolmas teema on poliitiliselt võib-olla veel keerukam ning samas veel kahjulikum. see küsimus pidurdab ka Horvaatia liitumist. mulle tundub, et meil on keeruline neid kahte protsessi eraldada nüüd härra Tafi sõnavõtu põhjal oleme me ka arvamusi vahetanud juba, ma arvan, et härra Tafi raporti põhjal peame me välja töötama väga tugeva ja selge seisukoha. ma arvan, et me ei peaks siduma Horvaatia liitumist selle küsimusega. me võime seda küsimust, selle küsimuse mõneks ajaks kõrvale lükata, samal ajal kui me tegeleme Horvaatia liitumisega. suur aitäh, härra Guerrero! rohkem sõnasoove ei ole, seega härra Tahv, ma eeldan, et te soovite vastata kommentaaridele. olen väga tänulik neile, kes sõna võtnud on, härra Brons, ütleksin, et äh, Briti seisukoht on hetkel mõnevõrra nagu peatatud seisundis apellatsioonikohus pöördus Euroopa Kohtu poole, et saada nende arvamust selle kohta, mida protokoll tähendab. see on see Saidi juhtum, nii nagu teda Suurbritannias kirjeldatakse, eh, varjupaiga taotleja äh, kurdab, et äh, tema õigusi on rikutud. tegemist ei ole mingi äh, massilise väljasaatmisega, vaid äh, see puudutab ühe inimese õigusi, mis on ohus. justiitsminister Tšistnjak peaprokurör Sisnek äh, oma arvamuses äh, äh, lükkas tagasi selle protokolli antud juhtumi puhul, öeldes, et Briti kohut, kohtudel on täielik õigus hartat rakendada ja kohtusse pöördujal on samuti õigus seda hartat kasutada. kohtuotsuse ei ole veel tehtud ja me ei tea ka, milline see olema saab, aga põhimõtteliselt äh, on selge, et kohus äh, järgib siin peaprokuröri. olen siin kasutanud äh, äh, akadeemilisi äh, arvamusi ning jurisprudentsi nii Suurbritannias kui Poolas ja ma arvan, et meil on piisavalt kogemusi harta kui kohustusliku dokumendiga, mis on siduv instrument ja seega saame me poliitiliselt öelda, et eh, kas see protokoll on hea või halb asi. usun, et eh, meie kohuseks on eh, üritada tekitada standardset ühtset põhiõiguste kaitset ja erandid ja kõrvalejäämised, eh, millele see protokoll viitab, eh, nendest siin kasu ei ole. ma ei ürita siin kuidagi juhendada Tšehhi parlamenti selle koha pealt, eh, mida nad tegema peaksid, aga ma arvan, et on oluline, et meie tuleksime siin sõltumatule arvamusele, mis äh, väljendab mitte ainult äh, äh, Tšehhi Vabariigi perspektiive, vaid kõikide liikmesriikide ning rahvaste. Inigo Mendes de Vigo enne kui ta nii-öelda rajalt kõrvale kaldus äh, oma suurepärases äh, ettepanekus, et me muudaksime aluslepingut, et muuta jõustumine, jõustumissätted paindlikumaks, sellega ma olen täiesti nõus. küsis ta mu käest, mis oleks Euroopa, mis oleks äh, ülemkogu või nõukogu tõenäoline reaktsioon, kui parlament peaks avaldama negatiivset arvamust. see on huvitav küsimus. arvan, et nemad juhinduksid sellest nõust, mille nad on saanud Tšehhi peaministri käest. ning lõppkokkuvõttes kokku, otsustab Tšehhi valitsus, kas nad kavatsevad jätkata selle mõttega või mitte. ja kui nad jõuavad otsusele, siis nad peavad hindama ka seda, kuivõrd keerukad on siin parlamendi ja ka põhiseaduskohtu arvamused aitäh! rohkem sõnasoovijaid vist ei ole. nii et kui me tahame hääletada kahekümne kaheksandal veebruaril, siis muudatusettepanekute tähtaeg peab olema teine veebruar. kui me tahame hääletada varem, kahekümne viiendal veebruaril, härra Tahv, palun. tegin ettepaneku et hääletame jaanuaris komisjonis, kuu lõpus. Sì, io stavo illustrando un po' questa seconda ipotesi che era quella che lei aveva äh, tahtsin äh, pakkuda teile välja ka teise variandi, ehk siis, et kahekümne viiendal jaanuaril toimuks hääletamine ja siis muudatusettepanekute tähtaeg oleks viieteistkümnes detsember kui sellele vastuväiteid ei ole, siis äh, otsustame niimoodi, et valime selle teise variandi. ja nüüd on kohale jõudnud ka härrad Mendes de Vigo, mistõttu liigume päevakorras tagasi ning äh, te saate meile tutvustada seda protokolli eelnõud, mis puudutab Iiri äh, inimeste muret Lissaboni lepinguga. siin on jällegi tegemist kahe raportiga üks on metodoloogiline, teine sisulisem. debatti peame nende üle koos, härra Mendeste Viigo, palun. aitäh, härra esimees. täna me räägime siin lihtsalt protokollidest, kuigi äh, see, mida me vaatasime just, äh, mille raportöör oli härra Tahv, oli veidi erinev protokoll kolmekümne kahe laiendamine Tšehhi Vabariigile oli viimase hetke nõudmine Tšehhi Vabariigi presidendi poolt. ta nõudis seda enne, kui ta oli nõus selle allkirjastama, ma ei taha lisada siia rohkem midagi, härra, härra Guerrero rääkis sellest juba. siinkohal on aga hoopis teistsugune juhtum, mis ilmselt osutub ajalooliseks. nagu te teate, siis eh, otsustas Iiri valitsus panna Lissaboni lepingu referendumile. mäletan, et tol ajal oli see väga vastuoluline siin parlamendis äh, selle koha pealt, äh, kas see referendum on kohustusliku iseloomuga härra Tahvile, minul oli äärmiselt huvitav debatt selle kohta, kas äh, Iiri valitsusel oli ka seaduse järgi kohustus äh, Äh, see rahvahääletus korraldada, meie arvates see ei olnud kohustuslik, aga Iiri valitsus otsustas seda teha, tal oli selleks ka õigus, ma tulemustest rääkima hakkama ei pea, aga kui toimusid tohutud kampaaniad, arvasime, et jah, pool võidab, aga lõpuks äh, võitis ei pool ja siis äh, Äh, pani Iiri valitsus äh, pani uuesti selle hääletusele. ma tahan sellest rääkida lihtsalt sellepärast, et äh, tihtipeale inimesed ütlevad, et Euroopa Liit sunnib asju nendele riikidele peale, sunnib, sundis seda riiki teiseks rahvahääletuseks. Euroopa Liit tegelikult ei sundinud eri valitsust midagi tegema. peaminister, kes too hetk oli vist Bertie Ahern, ütlesime talle, et äh, panid, tahtsite selle asja hääletusele panna, ei pool võitis, mida te siis nüüd kavatsete teha ja kuidas te kavatsete selle küsimuse lahendada? härra Ahern mõtles selle üle äh, vahepeal aga toimusid valimised, tuli uus peaminister, Al Gallan. ja tema valitsus pärast seda, kui ta oli analüüsinud, mis põhjustel see tagasi lükati, otsustas kahte asja. esiteks et eesmärgiks oli saada lahti nendest sätetest, mille konvent sisse oli toonud. eesmärgiks oli, et volinikke oleks vähem kui liikmesriike. kahju, et sellest loobuti, meie arvates see voli, volinike natsionaliseerimise komisjoni natsionaliseerimine, et igal liikmesriigil peab see olema esindama, esindaja, see on viga, aga igatahes äh, Äh, ja see oli üks äh, ei-kampaania argumente. Need, kes olid äh, Lissaboni lepingu vastu, nende arvates oli täiesti vältimatu nõue, et alati peaks olema ka iirlasest volinik, sest iirlased leidsid, et selleks, et see leping kuidagi positiivne nende riigi jaoks olema, peaksid asjad niimoodi käima, aga toimub poliitiline hindamine ja osaliselt selle tõttu on meil ka nüüd kahjuks äh, üks volinik liikmesriigi kohta, aga see ei ole mitte see asi, mida meilt praegu palutakse. Iiri valitsus on palunud, et me selgitaksime, et me teeksime mingi teatava selgitava tõlgenduse teatud Lissaboni lepingu sätete kohta, mis on tekitanud vastuolusid äh, nende debattide käigus, äh, mis enne referendumit toimusid. Need, kes äh, olid lepingule vastu, ütlesid, et leping ütleb midagi, mida ta tegelikult ei öelnud. Uh, Iiri valitsus palub, et nõukogu ütleks äh, uuesti mida, seda, mida leping ütleb, äh, mitte et ei äh, oleks jätkuvalt niimoodi, et öeldakse asju, mida ei ole seal tegelikult. nõukogul ei ole mingeid raskusi sellega, et öelda, et leping ütleb, mida ta ütleb ja ei ütle, mida ta ei ütle erivalitsus uuris neid raskusi tõlgendamistega ja kolmes pikema lõikega on nad ka käsitletud õigus perekonnale, elule, haridusele. see on artikkel kaks ja artikkel kolm, kus räägitakse julgeolekust ja kaitsest. see on protokoll, mida nõukogu heaks kiitis ning selle otsuse tagajärjed äh, selle otsuse tegi nõukogu juunis, kui ma ei eksi, juunis kaks tuhat üheksa. Äh, ehk siis eesmärgiks äh, on öelda, et aluslepingus ei olnud mingit, ei olnud mingit sätet, mis oleks viidanud põhiõiguste hartale äh,. Äh, see, kuidas Iiri põhiseadus on öeldud, kirjeldatud õigust elule, me peame tagama, et äh, Lissaboni lepingul ja põhiõiguste hartal ei oleks mingit äh, piiravat mõju nendele asjadele, mis on Iiri põhiseaduses, mis puudutab õigust haridusele, õigust elule, elule ja nii edasi. et Euroopa Liidul on hariduse valdkonnas lihtsalt täiendavad õigused, ehk siis äh, me tahame selgitada, mida Lissaboni leping tegelikult ütleb ja siis on üks küsimus, mis puudutab maksustamist, mis on veidi erinev asi. Äh, protokolli eelnõu sõnastus on äh, selline mõneti keeruline, et Lissaboni leping ei muuda äh, mitte kuidagi mitte ühegi liikmesriigi äh, ulatust või pädevust, mis puudutab maksustamist. see on üsna kategooriline seisukoht. mul on teatud kahtlusi selle kohta, kas see on äh, sellises sõnastuses ka täiesti õige, nii et äh, kirjeldan teile lihtsalt seda, milline on minu mure siin. ja mis puudutab julgeoleku ja kaitse küsimust, see on pikem artikkel, ma ei hakka seda ette lugema, see on teil ees olemas, aga lõppkokkuvõttes ütleb ta, et mis puudutab julgeoleku ja kaitse küsimusi, siis eh, kõik see, mis eh, on eh, Lissaboni lepingus, see ei puuduta kuidagi või ei muuda kuidagi Iirimaa neutraalsust ja, või midagi, mis on seotud rahuvalvega ja nii edasi. et me peaksime, et Iirimaa peab ikkagi nõustuma öö, oma rolliga Äh, maksustamise puhul tundub, et see artikkel on üsna kategooriliselt sõnastatud ja ülejäänu puhul protokoll lihtsalt selgitab, mida Lissaboni leping ütleb. midagi muud seal nagu eriti ei olegi. selle minevikus vastu võetud deklaratsiooni tagajärjeks on see, Tiiri valitsus, kui ta oli saanud kindluse, et Tiiri volinik tuleb, et kõik need küsimused on selged, siis ta saab esitada Lissaboni lepingu rahvahääletusele, siis Iiri rahvas kiidaks selle heaks ja siis nad saaksid jätkata ratifitseerimisprotsessiga. ja siis leping jõustus. aga nüüd äh, tuleb meil siis lõpetada see, mille osas too hetk kokku lepiti, täidame lubadused, mida siis tegime, Iiri valitsus on oma kohustustest kinni pidanud. see protokoll lihtsalt ütleb, et äh, me mõistame, mida leping ütleb ja ei ütle. nii et režiimis ma arvan, et ei tohiks olla siin erilisi raskusi, me ei pea mingit konventi kokku kutsuma selleks, et see protokoll heaks kiita. ja meil ei ole ka mingeid probleeme selle pro-, sellele protokollile oma heakskiidu andmisega et siis me lihtsalt tahame äh, kinni pidada sellest, mida me lubasime, täidame oma kohustused selleks, et äh, äh, saaks pidada selle teise rahvahääletuse ja see on teistsugune sellest protokollist, mida ma, mida härra Tahvist kirjeldas, ei, ei muuda kuidagi Iiri rahva äh, Äh, seisukoht, nii et ma ütleksin ei konvendi kokkukutsumine ja jah sellele protokollile. Um, uh, <laughs> yes, I think yes. No, no, go. härra Tahv. okei okay.. no no, e aveva chiesto prima la parola onorevole Martin, ad ogni modo ormai ha già. härra Martin te soovisite sõna, aga kui te juba pihta hakkasite, siis palun äh, laske edasi, härra Tahv um,. I think that these protocols that uh, äh, Need protokollid, mis äh, niiviisi paar aastat pärast lepingu jõustumist pinnale kerkivad, annavad põhjust et me äh, kaaluksime tõsiselt äh, oma käitumist ja ma tänaksin härra Mendeste Viigot äh, nende kommentaaride eest seoses minu Tšehhi vabariigi puudutava protokolliga Iiri protokolli puhul äh, iga riigi kohta äh, üks volinik, äh, see on kõige hullem osa Iiri protokollist, see on üks osa sellest protokollist, seda kindlasti tuleb mingil hetkel muuta, aga praegu me ei saa seda teha, kuna see on protokolli osana, mis puudutab artiklit kaks, siis nüüd, kus oleme, kus kohe, kus me räägime valitsustevahelisest konverentsist ja võimalikust konvendist, siis äh, liidu täienenud äh, kompetentsid äh, artikkel kuus selles osas tundub väga veider. ja selle eluiga võib olla üsna no, põgus. mis puudutab artiklit äh, kolm, siis äh, me ei paista olevat praegu, äh, me, meie ukse taga ei paista ootavat sõda. nii et ma arvan, et Iiri seisukohast pole sellel väga suurt tähtsust, aga kellegi teise seisukohast, nii et raportööri avaldus üldkujul on mulle vastuvõetav, kuid me peaksime äh, olema kriitilised, kui me kaalume selle protokolli ja selle protsessi äh, sisu. ja härra Martin, palun. suur tänu. teen lühidalt. räägin äh, professor Vito Borea nimel tema on sotsiaaldemokraatide variraportöör selle raporti küsimuses ja ta saatis mulle oma märkmed, et ma teda esindaksin, olen täielikult nõus sellega, mida ütlesid härra Mendes de Vigo ja härra Tahva, minu jaoks on aga huvitav see asjaolu, et sellele protokollile anti õiguslikult siduv staatus, kui Lissaboni äh, leping jõustus ja nüüd paistab äh, üsna veider, et äh, sellises etapis ja, ja täna me siin sellest siin räägime. aga see selleks, professor Morea on nõus raportööriga, see sobib äh, aluslepinguga ja äh, mingisugust äh, täiendusi reguleerimisala, kas sisu osas ei ole, tegemist on poliitilise avaldusega selleks, et Iiri rahvas tunneks ennast piisavalt kindlalt enne rahvahääletust. praktikas see protokoll midagi ei muutnud ja seetõttu meie komisjonil ja Euroopa Parlamendil ei tohiks olla selle äh, heakskiitmisel mingisugust äh, raskust. nii et äh, professor Morea ei näe, miks me ei võiks seda lepinguga, aluslepinguga siduda siis, kui Horvaatia liitumisega seoses niikuinii sellesse muudatusi sisse viiakse. tänan, Raps. Isn't it on? Oh yes, right, thank you. The protocol suur tänu. protokoll, mis käsitleb Iirimaa muret seoses Lissab-, Lissaboni lepinguga, see protokoll äh, loodi äh, Euroopa Nõukogus, mitte nõukogus. ja äh, sellele ei järgnenud mingisuguseid õigusakte, Euroopa Nõukogu ei olegi õiguslooja, tegemist on läbirääkiva koguga ja nüüd pöördudes tagasi äh, Tšehhi Vabariigi protokolli juurde, siis äh, see äh, tõenäoliselt loodi ka Euroopa Nõukogus, ilma et sellele oleks järgnenud mingit õigusloomelist protsessi. ja nüüd, kus Iirimaa ja Tšehhi Vabariik on kinnitanud selle protokolli ja kui kas sellel protokollil on üldse mingisugust õiguslikku mõju, kui see on juba allkirjastatud, aga, aga mingisugust täiendavat ratifitseerimist ega, ega õigusloomulist protsessi pole järginud, järgnenud, kuidas siis on? ma vabandan, kui ma asjadest ei ole piisavalt aru saanud, aga siiski, kas see protokoll mõlemal puhul oli õiguslikult äh, siduv dokument? ahah può replicare. No, no, sí, para. Señor Bros ha hecho, una, ha hecho una pregunta muy pertinente y con mucho gusto eh, voy a contestar. Väga asjakohane küsimus ja mul on suur rõõm sellele vastata. tahaksin tänada härra Tahvi, härra Tahvi sõnavõtu eest ja olen nõus, et me võiksime põhjenduspunktides viidata Euroopa Komisjoni ja komisjoni äh, koosseisule tegemist on sellise poliitilise möödalaskmisega. kuid äh, mis puudutab äh, kolmandat artiklit äh, ja õigusega seotud küsimusi, siis ma vaatan selle põhjalikult läbi. mulle tundus, et seal mingisuguseid probleeme ei ole, aga võin, võin seda uuesti uurida ja mis puudutab sotsiaaldemokraatide äh, seisukohti, mida härra Martin edastas äh, professor Morea nimel, olen nõus teiega, tegemist ei ole iseäranis olulise küsimusega sisuliselt. ja nüüd härra Bronson. Euroopa Nõukogu langetas oma poliitilise otsuse, aga sellel puudus igasugune õiguslik, äh, õiguslik kaal nii et nüüd me räägime siis äh, selle arengust äh, õiguslikult, kui me tahame, et see protokoll, äh, et sellel protokollil oleks ka õiguslik väärtus, siis kakskümmend seitse liikmesriiki peavad selle kinnitama. Iiri valitsus leidis, et selline poliitiline otsus omal ajal võimaldas neil minna äh, korraldada rahvahääletus äh, aluslepingu ratifitseerimiseks ja nüüd äh, me lihtsalt äh, selle Euroopa Nõukogu lepingu tahaksime praktiliselt ellu viia, me teame, et vahepeal on asjad arenenud, Tšehhi Vabariigi taotlus on üks nendest avaldustest ja ja seal on ka muutusi, aga Äh, lõppkokkuvõttes peaks äh, siis äh, selle poliitilise otsuse asemele tulema ka õiguslik protokoll, õiguslik dokument. suur tänu, ma arvan, et nüüd me võime siis panna paika kahekümne viies jaanuar on muudatusettepanekute esitamise tähe, tähtaeg, kahekümne kaheksandal veebruaril hääletame ja juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et Iiri deklaratsiooni puhul artiklis kaks on tegemist äh, lepingu äh, tõlgendamisega, siin on kirjas, et äh, mitte miski lep-, Lissaboni lepingus ei muuda ühegi liikmesriigi puhul kuidagi Euroopa Liidu pädevuse ulatust, nii et tegemist on ainult sellise kindlust andva kinnitusega ja viide äh, Euroopa äh, sõjaväe kohta ja nii edasi on äh, tegemist, nende puhul on tegemist samasuguste kinnitustega. tegemist ei ole otseste õiguslike sätetega, vaid lihtsalt tõlgendust puudutavate küsimustega, niisiis kahekümne kaheksandal veebruaril hääletame, kahekümne viiendal jaanuaril oli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nüüd lähme edasi oma päevakorraga, nüüd oleme jõudnud Duffy raporti juurde, mis käsitleb Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti muutmist. Andrew Duff on selle raporti kallal töötanud juba mõnda aega. ta on koostanud uue raporti projekti, rääkisime sellest esimesel oktoobril kui viiendal oktoobril esitati nelikümmend kolm muudatusettepanekut, aga kahekümne seitsmendaks Gualtieri, Messerschmitt, Söndegard, Lamassuur, Fox, Jäädemägi, Schultz, Hefner, Wrangler ja Haaglund kõik esitaksid oma arvamused, nii et meil on võimalus nendest muudatusettepanekutest ära rääkida. tegemist on loomulikult olulise raportiga, mis puudutab selle raporti äh, sisu, aga see on oluline ka menetluse seisukohast, nii et äh, ja tegemist on tähtsa teemaga, härra Gualtieri soovis kindlasti ka sõna, aga teda pole siiski veel kohal, aga kõigepealt annan sõna härra Tahvile. no suur tänu, nagu te ütlesite, äh, nelikümmend viis muudatusettepanekut Nad liigituvad kolmeks peamiselt. kõigepealt need muudatusettepanekud, kus oldakse Euroopa üleste äh, nimekirjade vastu ja Euroopa üleste parlamendikohtade vastu ja nende muudatusettepanekute puhul olen ma nende vastuhääletusel, nagu te juba isegi võite arvata. ja teised muudatused, teine muudatusettepanekute rühm on pisut ähmasem. tegemist on muudatusettepanekutega, mille on esitanud äh, härra Viiland ja Šolts. ja ma olen kindel, et nende kavatsused on õilsad. kuid äh, minu meelest need minu dokumendi kvaliteeti ei paranda. ja kolmas äh, muudatusettepanekute rühm äh, ja väga hea, et Roberto Gualtieri on ka nüüd kohale tulnud, äh, tere õhtust, Roberto! ja mõned muudatusettepan-, nendest muudatusettepanekutest on mulle vastuvõetavad, võib-olla ma viiksin sisse väikseid muudatusi, kuid ma ei sooviks kogu dokumenti liiga keeruliseks muuta. teise ra-, raporti eesmärk oli lõikesse üks tuua sisse lõige üksteist ja Äh, sellega tuua äh, läbirääkimiste äh, tu-, tuua välja leppe läbirääkimised, mille osas parlamendil on raske üksinda kokku leppida ja soovitada dialoogi nõukoguga komisjoni kohalolekul ja olen kaasanud äh, Geraldi muudatusettepaneku selle kohta, et kakskümmend viis äh, liiget peaksid äh, olema nende seitsmesaja viiekümne ühe parlamendiliikme hulgast valitud. tema ütleb, et tegemist on väga lihtsa muudatusettepanekuga, kuid minu arvates see sugugi nii pole. seda nii tehnilistel kui õiguslikel põhjustel kuid ka sellepärast, et äh, see ei aita kaasa parlamendi poliitiliste fraktsioonide poliitilise konsensuse saavutamisele. mina püüan äh, praegu koondada kõiki vägesid äh, selle ettepaneku taha, mis käsitleb meie üle-euroopalist valimisringkonda me kõik teame, et äh, Horvaatia ootab ukse taga ja me peame tegema ettepaneku seitsmesaja viiekümne ühe koha ümberjaotamise kohta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, valimiste ajaks. ja tõenäoliselt ootab meid ees ka töökonvendis. nii et seetõttu on oluline, et parlament oleks täiesti valmis et meil oleks oma äh, järjepideva ja läbimõeldud muudatuse, muudatuste pakett, reformipakett. ja ma tahaksin, et me hääletaksime selle üle kas detsembris või kõige hiljem jaanuaris selleks ajaks on valitsustevahelise konverentsi ja konvendi stsenaarium majandusjuhtimise paketi küsimustes ja kõigi teiste poliitiliste, poliitilist legitiimsust toetavate meetmete osas pisut selgem. suur tänu! härra Gualtieri, palun! ma parema meelega kuulan kõigepealt ära Rahvapartei arvamuse. sest äh, meie enda fraktsiooni seisukoht on selge. me toetame raporti esimest versiooni. me nõustume raportööri mõttega, et meie raporti versioon peaks andma meile ka manööverdamisruumi läbirääkimistel nõukoguga. meie seisukoht ei ole muutunud ning muudatusettepanekud vastavad meie varasemale arvamusele. keeruliseks muudab aga olukorra meie kõige suurema fraktsiooni seisukoht. mul ei olegi muud öelda, kui korrata üle meie seisukoht meie arvates peaks täiskogu selle raporti vastu võtma. samuti arvama, et raportööri ettepanek koostada paindlikum versioon, kus loodaks ka side selle raporti ning tulevaste võimalike aluslepingu muutuste vahel, on mõistlik. sest me ei tea ju, mida tulevik toob võib-olla tuleb konvent, võib-olla tuleb konvent, mille mandaat on piiratud, võib-olla kasutatakse teisi olemasoleva alu-, aluslepinguga tagatud instrumente. niisiis, me ei saa e, ennustada midagi ette ning suur osa muudatusettepanekuid ei ole isegi mõtestatud. me peame saavutama küll Pan-Euroopa nimekirjas kohtade jaotuse mm, proportsionaalsuse, aga see peaks tulenema veel läbirääkimistest. meie oleme valmis tegutsema edasi nii nagu varem. ja meid huvitab väga Rahvapartei seisukoht. võib-olla kommenteerime seda hiljem. suur aitäh! aitäh, härra Kalt-, Koltieri! härra Schöplin! Thank you, Chairman suur tänu, härra esimees. kuulasin huviga siin öeldut ning mul jääb tunne, et me oleme juba tülpinud, meie komisjonis oleme me sellest rääkinud juba mõ-, väga kaua aega, see ei tähenda, et see teema ei ole enam oluline, aga aga olukord ei ole muutunud meie komisjonis siin. välismaailmas on aga olukord kõvasti muutunud, küsimus on legitiimsuses, see on keskne teema. mis puudutab Euroopa-ülest nimekirja, siis minu arvates on see kõige peamisem probleem siin. parlament ilmselgelt ise on lõhenenud, fraktsioonid on lõhenenud, kui vaadata muudatusettepanekuid, siis need peegeldavad seda ka väga selgelt, see kehtib ka Rahvapartei kohta. rahvaparteil endal tuleb tunnistada, ei ole ka ühtset seisukohta, meie saadikud on lõhenenud, mõned on ühel seisukohal, teised Euroopa ülesesse nimekirja vajalikkusesse nii rahumeelselt ei suhtu me peame arvesse võtma meie muutuvat maailma. see põhimõte ise on siin oluline. aga retooriline küsimus, mis on tegelikult oluline, on kas äh, selline otsus on praegu ajakohane? minu arvates see ei ole seda ja kui ta ei ole ajakohane, siis teda ka piisavalt ei toetata. minule vähemalt on loetust küll jäänud väga selge mulje, et see ähm, piiriülene nimekiri, mida mina küll toetan äh,, ei ole toetust leidnud eriti väljaspool parlamenti. kui seda küsimust vaadelda majandusjuhtimise prisma läbi mis on praegusel ajal ju kõige kriitilisema tähtsusega küsimus, siis äh, nagu praegusel hetkel juba natukene on juhtumas, siis pädevusi tsentraliseeritakse, tsentraliseeritakse võimu ning siis tekib ka küsimus, kas ei peaks meil seda võimu esindama üle-euroopalik äh, üksus mina arvan, et jah, aga paljud inimesed ei ole selles veel veendunud. kui konvent kutsutakse kokku ja see tundub väga tõenäoline, siis sellele ei peaks järgnema ka, ma ka tõenäoliselt äh, valitsustevaheline konverents, siis küsimus on siin selles, kas see peaks keskenduma ainult majandusjuhtimisele või peaks sellega kaasas käima ka valimisalased ettepanekud. mina toetaksin teist ettepanekut, aga asi on veel segane, meil on arutada veel palju küsimusi ja minu isiklik seisukoht on ühelt poolt toetav, aga samas pean ma arvesse võtma ka meie fraktsiooni teiste inimeste seisukohti, mis, nagu ma juba ütlesin, nii väga rahumeelsed ei ole. suur tänu! aitäh, härra Šeflin, härra Brons Yes, the proposal to have these 25 see ettepanek valida kakskümmend viis saadikut üle-euroopalisest nimekirjast tundub esmapilgul üsna tagasihoidlik. see on selline õppetund postnatsionalismist ja pan-euroopismist. aga küsimus on nüüd siin selles, kui tekib kaks kategooriat rahvasaadikuid, kes valitakse kahe erineva süsteemi põhjal, siis kumb on öö, teise suhtes ülene. kui pan-Euroopa süsteem on tähtsam, siis miks piirduma ainult kahekümne viiega, kui vaadata muudi-, muudatusettepanekuid, siis muudatusettepanek kakskümmend üks soovib tõsta selle arvu kümne protsendini ehk seitsmekümne viieni. aga seits-, kui seitsekümmend viis, siis miks mitte seitsesada viiskümmend üks? siin tuleb meelde ütelus, annad näpu, võtab käe võib-olla on lõpptulemuseks see, et terve parlament valitakse üle-euroopalisest nimekirjast. üle-euroopalise nimekirja vali-, valimisega äh,, nimekirjaga valimised äh, toetavad ilmselgelt parteisid, mis toetavad Euroopa Liitu ning äh, nad diskrimineerivad teisi samuti kodanikud, kes toetavad Euroopa projekti, lähevad tõenäolisemalt hääletama ning Euroopa suhtes äh, vaenulikumalt meelestatud inimesed, äh, nende jaoks tundub selline nimekiri pigem kummastav olevat. suur tänu! Ho ascoltato la sua premessa. Lei ha detto che... Kuulasin ära teie sissejuhatuse Te märkisite ära, et me oleme seda küsimust juba pikka aega arutanud. see meenutab natukene meie saadikute ähm, õigustealaseid arutelusid. mina olen siin komisjonis töötanud juba pikka aega ja minu kogemused poliitikas näit-, ütlevad, et me peame austama seda, kuidas meie, meie parlament ja meie komisjon töötab. üldiselt suhtun ma Euroopa nimekirja positiivselt. mul on küll teha paar märkust. Te kõik teate, et parlamendis lahendamata küsimus üheksakümne üheksandast kahe tuhande neljanda aastani puudutab dokumenti, mis võeti suure häälteenamusega vastu ning mis tagas teatud puutumatuse Euroopa Parlamendi saadikutele. Äh, äh, puut-, puutumatuse reeglid riigiti, äh, parlamenditi erinevad, aga siin räägime me ju sellest, kuidas saadikute staatus muutub, kui me räägime kulude hüvitamisest ja nii edasi. aga suures osas see töö on juba varem ära tehtud, võib-olla oleks mõistlik kasutada sedasama menetluskorda ja lahendada kaks probleemi üheaegselt. ehk siis me võiksime kaasata siia saadikute statuudi, mis ei ole veel jõustunud, sest nõukogu ei ole seda veel ratifitseerinud. mida te sellest arvate? Thank you, Mr Chairman, we have indeed been discussing this for a long time. suur tänu, härra esimees, tõepoolest me oleme sellest rääkinud mõnda aega ning perverseks muudab selle pigem see, et rahvas eriti entusiastlik ei ole, nagu härra Schöpflin ütles kui, vaid hoopis see, mida härra Schöpflin delikaatselt ei maininud, nimelt ei ole mitte mingisugust võimalust, et see ettepanek läheks nõukogus läbi. seega meie otsus kulutada oma piiratud tööaega sellisel moel tundub üsna ekstsentriline olevat. ma selgitan, miks meie fraktsioon on sellele ettepanekule vastu. igasugune samm, kõik kõik sammud Euroopa ülesehitamise suunas on olnud sellised, et institutsioonide loomisel ei, loomisega ei ole kaasas käinud rahvaga konsulteerimine või rahvapoolne entusiasm. siin räägiti Teemose probleemist, aga Teemost tegelikult ei ole ju on öö, äh, loodud Euroopa institutsioonid, kuigi mingisugust Euroopa in, in, identiteeti öö, äh, olemas ei ole. ei samastuta nende institutsioonidega, teooria oli, et rahva toetus järgneb, aga praktika pole teooriale vastanud. kuna seitsmekümne üheksandal aastal äh, algas Euroopa äh, toetati Euroopat väga tagasihoidlikult, toetus langes veel äh, kaheksakümne neljandal, langes kaheksakümne üheksandal, üheksakümne neljandal mind valiti üheksakümne üheksandal aastal, kui osaleti, osales valimistel kakskümmend üheksa protsenti. tundus, et see veel langeda ei saa, kahe tuhande neljandal langes see aga veelgi ning kahe tuhande üheksandal aastal jälle. niisiis, me oleme juba teooriat katsetanud, et kui anda parlamendile rohkem võimu, siis inimesed võtavad seda tõsisemalt ja nii edasi. kuid tõendid näitavad vastupidist. rahva poolt minu valijate hulgas näiteks või ükskõik mujal teistes liikmesriikides puutub igasugune entusiasm Euroopa Liidu kui ühtse üksuse vastu ja seetõttu on meie fraktsioon sellele ettepanekule vastu. härra Viiland, suur tänu, härra esimees härra Hännan viitas siin valimistele. mina räägiksin ka valimistel osalesu, osalemise protsendist. ma arvan, et me ei saa võrrelda siin äh, liikmesriikide parlamendi valimiste osalusprotsentidega. kahe tuhande neljandal ja üheksandal aastal mõjutas äh, valimise osaluse protsenti see, et olid liitunud uued riigid, kus valimiste osalus ongi madala protsendiga kui võrrelda aga samu, samade riikide äh, protsenti, valimisosaluse protsenti, siis äh, vahe parlamendivalimiste ja Euroopa Parlamendi valimiste osalusprotsendi vahel ei ole eriti suur. näiteks Saksamaa valimistel esmakordselt osalusprotsent hoopis suurenes. samuti ei nõustu ma ka sellega, et et probleemiks on see kakskümmend viis kohta, kui me öö, otsustame, et toetame kahtekümmet viit protsenti, siis me oleme vastuolus Lissaboni lepinguga, me ei tohiks sellest üldse siin rääkida, siin räägite ka sellest, et miks siis kakskümmend viis protsenti, kakskümmend viis kohta, mitte kolmkümmend viis või seitseteist, kakskümmend viis oli lihtsalt loogiline number loogilisem number oleks aga olnud see, mis jaguneks liikmesriikide arvuga. et igast liikmesriigist oleks tagatud vähemalt üks saadik. aluslepingus aga sellest absoluutselt ei räägita. mõte, et Euroopa Parlament paisub üüratuks seda kardetakse, et nii juhtub nende reeglite järel. aga Lissaboni leping on seadnud selged piirid. artikkel kakssada kolmkümmend kaks räägib selgelt tegutsemisreeglitest. ning selle muutmiseks on loomulikult vaja aluslepingut muuta, aga artikkel nelikümmend ütleb väga selgelt, Euroopa Parlament peab tegema esimese ettepaneku, meie aga ei kavatse seda siin teha. muudatusettepanekus kakskümmend seitse olen mina omapoolse ettepaneku teinud. ma soovin, et pandaks paika selged reeglid, milli-, millest Äh, äh, kuidas äh, koostada see kahekümne viie kohaline nimekiri? samas muudatusettepanek kakskümmend seitse on vist valesti tõlgitud inglise keelde. siin mainitakse valimisringkonda, aga saksakeelses versioonis sellest ei räägita. ma toetan seda, et võetaks vastu selged reeglid selg-, nii selged reeglid et, et seitsekümmend viis protsenti õpilastest ja üliõpilastest mõistaksid neid, kui nemad seda ei mõista, siis ei saa nad toetada ka Euroopa Liitu või selle valimisseaduse muutmist. erinevad kompromissid ja teised äh, ideed siin ei võta seda arvesse. meil on tarvis matemaatiliselt seda menetluskorda seletada ning kui me ei suuda seda teha kümne-kaheteist lausega, isegi äh, politoloogiaüliõpilastele, siis igasugused niisugused muutused on mõttetud. vabandust, et ma nii otsekoheselt räägin, härra Tahv. ma tunnistan, et see on Saksamaa jaoks väga oluline, aga see puudutab ka teisi liikmesriike me peame leidma siin mingisuguse õige suhtemäära, siin on räägitud numbrist kuus. või siis mingisugusest ülemmäärast, see oleks äh, sarnane nõukogu menetluskorraga, kus osa hääletusest äh, on selline, kus kõik hääled on võrdelised, võrdsed, aga teine osa selline, kus iga hääl on vastavuses selle liikmesriigi rahvaarvuga seda peame me olema võimelised seletama ka Karlsruhe riigikohtule. kui me mingisugust selget lahendust ei leia, siis ma olen kindel, et erinevad juhud kaevatakse kohe edasi riigikohtusse meil. mis peab siis leidma ka mingisugused pretsedendid muudest kohtutest, et äh, esitada oma arvamus. suur aitäh, proua Jäädemägi! kõigepealt, ma hindan väga Andrew Duffi ja tema argumente. dokument on väga hästi koostatud, aga siiski tuleb tunnistada, et minu arvates ei ole selleks õige aeg. me peame ootama ära kõigepealt aja, mil Euroopa Liidu parteid on, oleks ka tuntud meie liikmesriikides. kui järgmised valimised oleks sellised, siis ma pole päris kindel isegi selles, kas meie kõiki erakonna liikmed teavad, millisesse Euroopa parteisse meie erakond kuulub ja millised on nende programmid. samuti ei ole ma päris kindel kas see suurendaks valimistel osalust, seda me ei tea. näiteks eelmisel aastal või sellel aastal, kui meil Soomes toimusid parlamendivalimised, siis ainuke asi, millest räägiti, oli Euroopa Liit. kui toimub midagi huvitavat, siis inimesed ka osalevad ning osalusprotsent oli suurem kui viimastel kordadel. ma ei tea, kas ükski erakond oli tulemustega rahul, aga tulemus oli demokraatlik. ja siis tuleb kahjuks tunnistada, et tegemist on natukene nagu riigipöördega suuremate riikide poolt kui kasutada Tehonti süsteemi nagu parlamendis, nagu kõikides parlamendis, parlamentides, siis esimesed kandidaadid oleks kardetavasti suurtest liikmesriikidest. ja seega saavad võimu juurde ainult suured liikmesriigid. ning võib ka juhtuda, et kui me soovime osalust suurendada, siis peame me valima kandidaate, kes on väga tuntud Euroopa Liidu tasandil. tuleb aga kahjuks tunnistada, et siin parlamendis ei ole ühtegi inimest, kes oleks kõikides liikmesriikides tuntud. Ari Vadanen oleks üks selline inimene, siis saaks ju Soome ka ühe koha. Ari Vadanen, tuleb tunnistada, oli hea rahvasaadik, aga ma ikkagi ei soovi siia mingisuguseid näitlejaid, lauljaid ja muid selliseid inimesi, kes on Euroopa Liidu tasandil tuntud. Angela Merkel võib-olla on tuntud inimene. või muud inimesed, kes oleks seal nimekirjas esikohal. aga ma arvan, et, ma arvan, et kõik meie kodanikud teavad teda. aga minu arvates ei oleks minu arvates oleks õiglane, et nimekirja ees, eesotsas oleks inimesed, kes tegelikult lõpuks siia ka tööle tulevad. ma arvan, et võib-olla peaksime me veel ootama ära õige aja. praegusel hetkel see nii ei ole ning ka meie fraktsioonis on esitatud muudatusettepanekuid, mõningad mõningad soovivad sellist üle-euroopalist nimekirja, mõned inimesed on aga täiesti vastu, seega ka minu fraktsioon on lõhenenud võib-olla ei peaks me sellist otsust vastu praegu võtma, mina selle poolt ei ole, suur tänu. enne kui annan sõna härra Tahvile, härra Mendes de Vigo. härra esimees pari-, ma usun, et parim näides sellest, et aeg ei ole veel küps, on see, et Euroopa ideaali pooldajad ütlevad, et seal võib-olla tuleb eh, tšehh või hispaanlane või kes iganes, aga asi ei ole ju selles, asi on sellest riikide üleses nimekirjas. ma ei ole arutanud seda, kas ta peaks olema kakskümmend seitse seal peaksid olema inimesed, kes kaitsevad samu põhimõtteid, kes on Euroopa parteides, nende rahvus ei ole oluline. selle nimekirja suurus ei ole oluline. näide sellest, et küsimus ei ole veel äh, vastuvõtmiseks valmis, on see, et äh, me ikka veel arutame seda. aitäh, härra Mendes de Vigo ja enne kui ma annan sõna härra Tahvile, tahaksin ka oma väikse panuse siin anda. esiteks äh, parlamendile on antud pädevus äh, äh võtta vastu valimisseadus, see on äh, initsiatiiviõigus, mis on antud äh, parlamendile, aga see ei ole kohustuslik. igasugune valimisseadus oleks väga suure sümboolse jõuga Eh, sellel oleks ilmselgelt mõju sellele, kuidas inimesed mõtlevad, see oleks eh, progressi sümbol integratsiooni suunas kahekümne seitsmes liikmesriigis, seetõttu on ka väga erinevaid arvamusi valimisseaduse koha pealt, on neid, kes usuvad rohkem Euroopa integratsiooniprotsessi, neid, kes usuvad vähem ja seetõttu mina selle komisjoni esimehena, parlamendiliikmena olin väga selle poolt, et eh, antud ametiaja käigus üritada vastu võtta üle üldine valimisseadus, aga meie ees äh, on äh, fakt, et äh, selle ettepaneku tahtis parlament esimeses ringis tagasi lükata ja seda sellepärast, et arvamused olid kõikide fraktsioonide vahel väga erinevad ja fraktsioonide sees väga erinevad, ilmselt sotsiaaldemokraadid ei ole siin ühel meelel, nagu proua Jäätemägi just ütles, siis kõik on, kõik fraktsioonid on lõhenenud me peaksime kõigepealt äh, mõtlema sellele, mida me teha saaksime, kas me peaksime üritama igal juhul siin sellega edasi minna või peaksime me peatama selle antud ametiaja vältel, kas me peaksime selle viima täiskokku ja siis, siis seal lükatakse selle tagasi, mis siis selle mõte oleks? mina arvan ja öö, äh, tagasihoidlikult selle teile ka esitan, on see, et öö, äh, peamine põhjus, mis meid siin praegu tagasi hoiab, on see Euroopa ülese valimisringkonna küsimus. see on see, mis meid lõhustab, lõhestab. kas on veel mingisuguseid sisulisi probleeme, mis samas siiski võimaldaksid meil mõneti siin edasi liikuda? kas on tõsi, et ühise valimisnimekirja loomine Euroopa Parlamendi valimisteks kas on selge, et siin me edu ei saavuta, mis puudutab kohtade jaotust, kas selle koha pealt on selgus, tean, et Horvaatia on liitumas, aga kas meil võiks olla mingi automaatne kriteerium selle kohta, kuidas äh, neid kohti jagada? härra Tahv on käinud Cambridge'is seda uurinud, aga mina ei mõista näiteks endiselt äh, neid termineid, mida siin kasutatakse liikmesriikide esindatus parlamendis, see, tunnustatakse nende identiteeti. ma arvan, et ei saa minna madalamale kuuest parlamendisaadikust, kes ühte riiki esindavad, kui me tahame säilitada siin kõikide liikmesriikide identiteedi parlamendis. aga samas on liikmesriike, kus on väga suur elanike arv, Äh, kes tahaksid minna roh-, kaugemale üheksakümne kuuest saadikust, aga neil ei ole seda äh, lubatud teha, meil on vaja mingit selget kriteeriumi, kuidas kohti jaotatakse. Äh, probleem endiselt eksisteerib, me peaksime seda edaspidi ka arutama, Gargani ettepanek, mis puudutab parlamentaarseid immuniteete, see ühtlasem, ühtsem lähenemine aitaks Euroopa integratsioonil kasvada, aga see on midagi teistsugust. võib-olla see nõuaks, et hetke parlamendiliikmete statuut peaks ära muudetud saama, aga hetkel peame me otsustama, teist asja, mitte äh, aga hakkame arutama muudatusi seitsmekümne kuuenda aasta valimisseadusele, aga kõik see viib mind selleni, et otsust, ärgem otsustagem, et me ei tee mitte midagi, aga ärgem ka jätkakem seda vastu seina jooksmist, täiskogus tekiks veel suuremaid probleeme, sest meie komisjoni seisukoht lükatakse seal tagasi, nii nagu ta seda ka eelmine kord tehtud sai arutame täna koordinaatorite koosolekul seda kõike, enne kui me lõpliku otsuse vastu võtame. mul on küll rohkem kahtlusi kui kindlust. mina pooldaksin minimalistlikku lähenemist, millega meil samas siiski õnnestuks eh, teha paar sammu edasi, selle asemel, et mingi suurejooneline liigutus teha, mis lõppkokkuvõttes läbi kukub ja millega me mitte kuskile ei jõua. ärge ka nii Äh, inimesena, kes seda küsimust on äh, päris põhjalikult ja päris tükk aega uurinud, äh, usun, et see, mis meid lõhestab hetkel, on see riik, riikide ülene nimekiri, ei ole õige, et praegu ei ole õige aeg. oleme juba aastaid soovinud ühtset valimisnimekirja sellest mõttest loobumine, kui fraktsioonides on lõhesid, siis eh, sellega me ju ei lahenda küsimust. me läheme siin liiga kaugele niimoodi. see, mida Lissaboni leping hetkel selle digressiivse süsteemi kohta ütleb, ei ole mõistlik, see garanteerib eh, Äh, annab garantiid ka liikmesriikidele, liikmesriikide sees ka, et äh, rahvad on kohaselt esindatud. parlament äh, peaks siin võtma initsiatiivi jah, äh, valimisosalusega on probleeme, isegi kahe tuhande üheksandal aastal oli mõnedes riikides see osalusprotsent väga väike, ainult kakskümmend üheksa protsenti, aga see ettepanek peaks siiski tulema parlamendilt, aitäh. härra Galtieri. mis puudutab erinevaid variante selle kohta, mida teha järgmiseks, siis ma arvan, et me ei saa täiesti loobuda sellest rahvusvahelise nimekirja küsimusest, kui me selle ära kustutame, siis äh, äh, kaob ära kogu selle raporti mõte. Äh, kui härra Tahv tahab, tahab teha muudatusettepanekuid, mis on enam-vähem sellised, nagu teie välja pakkusite, siis me kindlasti väga avatult oleme valmis neid uurima. aga ma, aga ma arvan, et me sellest rahvuse ülest nimekirjast ei saa loobuda see ei olnud äh, viimane kord ju mitte äh, väheste vastuhäälte enamus, vaid et otsustati täielikult hääletamisest loobuda. tehti tark otsus äh, sellele veel veidi aega kulutada ja ka tänasest debatist tuleb selgelt välja, et hetkel meil veel ei ole tingimusi selleks, et paika panna lõplik ajagraafik. ehk saaksime panna paika mingi tähtaja kaks kolm nädalat, kuu, et kõik fraktsioonid saaksid selle küsimuse üle kontrollida, seda arutada, uurida, milline on äh, erinevate fraktsioonide, rahvusdelegatsioonide arvamus ja selle komisjoni liikmed, kes äh, äh, üldiselt on rohkem selle ettepaneku poolt, saaksid ka siin panustada, ma arvan, et kontekst on muutunud võrreldes mõne kuu taguse ajaga, sest hetkel see mõte, et luua selline kindlam rahanduslik liit, et oleks rohkem integratsiooni, et rohkem pädevusi oleks jagatud Euroopa Liidu tasandil, see on nüüd kõik meie ees ja kas sellega peaks kaasas käima demokraatliku legitiimsuse süsteemi, süsteemide tugevdamine ja muudatused valimisseadusesse, need on sammud, mida ehk nüüd näha, nähtakse isegi veel vajalikumana no Eh, mõned delegatsioonid on ehk nüüd rohkem poolt, mõned on skeptilisemal seisukohal, seda tasub kontrollida ja kui me oleme selle fraktsioonides ära kontrollinud, siis saame otsustada, kas paneme selle jälle hääletusele või mitte. loodetavasti me saame selle hääletusele panna. ma arvan, et minu fraktsioonis eh, on siin suur enamus poolt, aga ma kontrollin seda uuesti, aga ma arvan, et on olemas tingimused, millega ma saan oma fraktsiooni toetuse saada, et me saaksime komisjonis ja siis täiskogus ka hääletuse pidada kui kõik suuremad fraktsioonid on selle poolt. härra Tahv saab nüüd sõna vastuseks. olen väga tänulik äh, härra Guaterile, härra Mendes de Vigole toetuse eest äh, saan aru nende üha kasvavast frustratsioonist. olen tänulik härra Šefinile äh, vähemalt tema isikliku toetuse eest. ta teab, et mina ei ole selle demarsi mõttega nõus. see ei ole minu arvates ei vajalik ega soovitav, eh, et meil oleks Euroopa rahvas, Euroopa rahvus enne seda, kui meil eh, saab olla Euroopa Liidus täielik parlamentaarne demokraatia minu arvates peaks olema Euroopa avalik arvamus eh, mis äh, juhindub Euroopa poliitilistest parteidest föderaaltasandil. Äh, see on mõistlik nende Euroopa küsimuste seisukohalt, millega me siin parlamendis tegeleme. kui me tegeleme nendega äh, paremini, sujuvamalt, kui meil on tihedam side valijaskonnaga selline Euroopa poolise mõte kindlasti kasvab. ja täieliku austuse juures Anneli Jäätemägi vastu ma arvan, et need, kes väidavad, et äh, riigi, riiklikel parteidel ning äh, riiklikel kandidaatidel on selgem positsioon Euroopa valimistel, samuti liialdavad, kui nad seda ütlevad. ma arvan, et äh, inimesed on äh, näinud läbi riiklike parteide poosidest sellest, et nad väidavad, et nad suudavad olla tõhusad Euroopa tasandil ja ma arvan, et see selgitab ka seda valimisosaluse probleemi ma arvan, et me peame tegema midagi sellist, mida me varem teinud ei ole ning äh, tihedama rahandusliidu loomine, majandusjuhtimise sisseviimine, mis nõuab äh, rohkem föderaalvalitsust, äh, tähendab, et praegu on just täpselt õige aeg. ja me peame leidma selle, kuidas peegeldada seda vajadust rahandusliku solidaarsuse järele ka erinevate valimisringkondade vahel, mitte ainult erinevate maksumaksjate vahel. tervitan ka seda, et härra Gargani on siin komisjonis ja seda nii isiklikel põhjustel kui ka sellepärast, et ta mõistab, eh, kuivõrd oluline on see protokolli küsimus ning eh, olen siia pannud ka parlamendi ettepaneku parandatud versiooni, versiooni ettepaneku aastast kaks tuhat viis selle protokolli reformimiseks. nii nagu see on ära toodud selle raporti lisas kaks. härra Bronsile ütleksin, et eh, me ei paku välja siin kahte parlamendiliikmete kategooriat, kõik parlamendiliikmed, kes siia saabuvad, lõppkokkuvõttes on samal positsioonil, neil on täpselt samasugune mandaat, aga nad äh, tulevad siia eri viisidel, nii nagu nad teevad seda ka praegu. valimisprotsessid erinevates liikmesriikides on täiesti äh, vastuolulised omavahel. nii et ma arvan, et äh, siit ei tõusete mingit eh, lisakeerukust. ma ei tea, mis tulevikus toimuma saab. ma ei saa siin rääkida tulevaste põlvkondade eest. juba piisavalt problemaatiline on rääkida hetkel siin komisjonis sellest. ei saa eh, liiga palju muretseda selle pärast, mis võib juhtuda lähiaastatel mis puudutab menetluslikku külge, siis äh, ma arvan, et me peaksime äh, jätkama sellega, et hääletame parlamendi nimel siin komisjonis. ma arvan, et äh, fraktsioonid saaksid paremini juhinduda komisjoni selgest otsusest selle kohta, millises suunas me liikuda tahame. ja seetõttu soovitaksin, härra esimees, et me jaanuaris siiski hääletaksime ja selle menetlusega saame me selgemini defineerida need asjad, mis teile muret tekitavad. digressiivse proportsionaalsuse definitsioon ning kohtade jaotamine vastavalt ähm, matemaatilisele valemile, mille me saavutame ainult äh, dialoogis nõukoguga. härra Viiland äh, oli sunnitud lahkuma ja ka vabandas selle eest, aga kui ta oleks siin, siis ütleksin, et äh, tema poolt esitatud ette ettepanek, mis on muudatusettepanekus kakskümmend seitse, on peaaegu täpselt seesama, mis, see tulemus, mis saavutatakse vastavalt Cambridge'i kompromissile. niisiis hingakem sügavalt sisse ning jätkakem sellel teel. Äh, meil on olnud päris pikk debatt nüüd ja peame otsustama meetodi üle. ühest küljest äh, oli inimesi, kes ütlesid, et ootame veel hetke, kontrollime, mis on olukord fraktsioonides ja tehniline äh, lähenemine oleks mitte teha ajagraafik muudatusettepanekute esitamiseks ja hääletamiseks, seda teeme koordinaatorite äh, koosolekul ja teine positsioon oli, et me oleme siin piisavalt palju arutanud, liigume nüüd edasi ja kui meil on hääletamiseks äh, konkreetne kuupäev, siis on see kakskümmend kuus jaanuar, muudatusettepanekuid on esitatud, me oleme neid arutanud, hääletus toimub kahekümne seitsme, kahekümne kuuendal jaanuaril. me oleme arutanud mõningaid muudatusettepanekuid, raportit tervikuna. siin on kaks varianti äh, me võime ju ikkagi hääletada jaanuaris, kahekümne kolmandal jaanuaris komisjonis, see ei satuks vastuollu selle teise variandiga. meil on siin erinevad seisukohad, ma tahaksin äh, kon-, kontrollida, milline on konsensus hääletamise koha pealt. üks variant oleks siis mitte konkreetselt paika panna komisjoni hääletuse kuupäev, äh, lootuses, et äh, järgmise paari nädala jooksul toimuv debatt tagaks meile konsensuse, teine lahendus on, et me oleme arutanud seda piisavalt, meil on muudatusettepanekud esitatud ning esit- ja ning hääletame kahekümne kuuendal jaanuaril panen hääletusele selle teise variandi, kes on kahekümne kuuenda jaanuari poolt, härra Gargani soovib teha kolmanda ettepaneku. mõned inimesed tahtsid, et äh, hinnataks muudatusettepanekuid, mis puudutavad parlamentaarset immuniteeti, kas me saaksime äh, panna uue tähtaja selleks, et esitada võimalikke uusi muudatusettepanekuid? Sì, il relatore vuol dire qualcosa? prima de, di votare anche su questa proposta di Gargani? Um, well... härra raportöör, kas te tahaksite seda härra Gargani ettepanekut äh, kommenteerida? jah. kõige austuse juures ma arvan, et muudatusettepanekud on juba esitatud, neid küsimusi on siin juba kuid arutatud äh, ning äh, ma arvan, et nüüd tuleb äh, fraktsioonide poole pöörduda selle komisjoni selge seisukohaga ning seetõttu tahaksin ma, et äh, muudatusettepanekute esitamise menetlus nüüd lõpeks ning et me saaksime koheselt äh, kahekümne seitsmendal jaanuaril hääletada. parlament, ma arvan, eeldab, et niimoodi asjad juhtuvad kohtade jaotamise küsimuse juures tema viivitus ei saa olla pikem, kui ta on seda juba olnud, sest Horvaatia on kohe Euroopa Liiduga liitumas ja me peaksime kasutama ära kõik võimalused siin mingit progressi saavutada. kes on siis selle poolt, et hääletus muudatusettepanekute üle sellisena, nagu ta on täna, toimub kahekümne kuuendal jaanuaril. kes on kahekümne kuuenda jaanuari hääletuse poolt? palun näidake. seitse. kaheksa on selle poolt. kes eelistaksid oodata ning veelgi, veel kord seda arutada ehk kes on selle poolt, et kuupäeva paika ei pandaks? Allora si fissa la data del 26 di eh... ehk siis on nüüd vastu võetud kahekümne kuues jaanuar kui kuupäev, mil toimub eh, hääletus äh, nende muudatusettepanekute üle, mis on senini esitatud. komisjoni koosolek on lõppenud, nüüd toimub koordinaatorite koosolek. teeme viieminutilise pausi, palun, et koordinaatorid jääksid saali, kohtume uuesti homme hommikul kell üheksa.